seal see võetakse arvesse riskirühmad, isikud, kes äh, reisivad äh, riskipiirkondadesse, kuid praegu võib öelda, et risk on meil madal. aitäh äh, nõukogule, debatt on nüüd lõppenud, enne kui me edasi läheme, tahaksin kõigepealt rääkida protokollist, nüüd lähen prantsuse keelele üle ma tahaksin rääkida muudatusettepanekute reeglitest. Äh, üheksakümmend kaks reegel, kui protokoll seatakse vaidluse alla, siis äh, võetakse arvesse või kaalutakse äh, välja pakutud muudatusi, sõna võib võtta kuni kaks minutit sel teemal ja küsisin härra Cornishilt, millised on tema poolt pakutud muudatusettepanekud. ma täielikult respekteerin teie õigusi. tahtsin tagada selle, et teie saaksite oma eurosaadiku tööd hästi teha. ja ma paluksin, et kui teie poolt on muudatusettepanek, me ei saa siin poliitilisi muudatusettepanekuid äh, välja pakkuda, tegemist ei ole poliitilise äh, debatiga, kuid kui teil on tekstimuudatusi, siis võite te neid äh, välja pakkuda, tekst on siin väga lihtsalt äh, sõnastatud, kui on tekstilisi muudatusi. kui on tegemist vastuvõetava muudatusettepanekuga, siis panen ma selle hääletusele. aitäh härra asepresident, et te võimaldate seda hääletust korraldada. tegelikult need reeglid on veidi ähmased, sest teises lõikes räägitakse heakskiitmisest, see võib tähendada siis lihtsalt meie mittenõustumist lõikega kuus me sooviksime, et pärast esimest lõiget artiklis kuus oleks muudatus ja loen selle ette või selle lisanduse Äh, üheaegne videoülekanne Verhovna Radaga äh, assotsiatsiooni lepingu teemal lisaksin siia veel ühe lause. selline reeglite vastane äh, tegutsemine ei leidnud parlamendiliikmete poolset toetust, neil ei olnud hääletusvõimalust see on täiesti äh, vaieldamatu fakt ja see aitab meil lihtsalt äh, täiendada protokolli nii, nagu need asjad tegelikult olid selle istungi puhul. härra Kornis, ma pean teie seisukohtadest lugu, ma austan kõiki parlamendisaadikuid, kuid äh, tegemist on siiski kommentaariga selle kohta, mis juhtus, see oli poliitiline muudatusettepanek. sel teemal ei toimunud ju arutelu. see on äh, lihtsalt kommentaar selle kõige kohta, ma ei saa seda vastu võtta, kuid tekst on nüüd sellega vastu võetud. ma ei saa seda lisandust sinna teksti teha, läheme edasi. Läheme edasi oma päevakorraga kõrge esindaja avaldus olukord Iraagis, Süürias ning ISISe ofensiiv, sealhulgas vähemuste tagakiusamine. sõna on nõukogul. aitäh, härra president.